see ei ole sugugi esimene kord, kui härra president on meie seas, ta külastas meid neli aastat tagasi äh, Brüsselis ja Strasbourgis ning äh, täna on väga eriline päev. me tähistame rooside revolutsiooni seitsmendat aastapäeva üleminekurevolutsiooni ilma vereta, mis muutis kogu Lõuna-Kaukaasia saatust. härra president, Euroopa Liit valis sellise tee juba kuuskümmend aastat tagasi, vabaduse ja arengu tee härra Saakašvili tegi, äh, õppis Kiievis äh, ja Strasbourgis ja muide just Strasbourgis tutvus ta oma äh, tulevase abikaasaga, seega härra president, see paik on teie jaoks erilise tähtsusega aga Gruusia saatus ei ole olnud sugugi lihtne. Gruusia territoriaalne terviklikkus on ohus ja eelmise aasta mais võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, nõudes, et Venemaa võtaks välja oma väed Gruusia territooriumilt ning respekteeriks relvarahu kokkulepet. Gruus-, Gruusia ja grusiinlased on äh, üks Euroopa vanimaid rahvaid, Gruusia on huvitatud lõimumast Euroopa Liiduga ja mina olen veendunud, et Gruusia entusiasm ei ole vähenenud. Euroopa Parlamendis, Euroopa Liidus osutame me demokratiseerumisprotsessile väga suurt tähelepanu, demokraatia standardid, vaba turu põhimõtted, inimõigused, õigusriigi põhimõtted, kõik need põhimõtted on väga hinnatud äh, ja äh, nende tagamiseks on vaja reforme, valimissüsteemi reformi, kohtusüsteemi reformi. me oleme äh, aru saanud, et protsess ei ole kerge, kuid meie töö, koostöö lihtsustamiseks on reformid vajalikud. Gruusia suutis majandus kriisile vaatamata jalule tõusta. Euroopa eh, Liit on aidanud eh, Gruusia arengule kaasa ning me soovime, et Gruusia areneks, oleks stabiilne. kuid me mõistame tähtsust ka kogu Kaukaasia regioonile. Gruusia võiks olla heaks eeskujuks üleminekul demokraatiale, vabaturule Äh, inimõiguste austamisele, õigusriigile. meil on hea meel teie kohaloleku üle, härra president ja äh, me kuulame suure huviga, mis teil on öelda. palun, sõna on teil suur tänu, härra president. Euroopa Parlamendi auväärsed liikmed, austatud daamid ja härrad. olen siiralt tänulik selle suure au eest, mida olete osutanud mu riigile, esitades kutse esineda täna teie ees ning soovin tänada parlamendi juhatust ning kõiki fraktsioone selle võimaluse eest nagu arutelude käigus öeldi, olen juba nii-öelda neli aasta tagasi siin olnud, need on nagu olümpiamängud, tulen jälle nelja aasta pärast ja loodetavasti sel korral läheb mul natukene paremini kui möödunud korral, aga tõesti, tegemist on erakordse auga. tulin siia, et edastada lootuse sõnum ning anda teile pühalik lubadus. tulin siia selleks, et kinnitada, et rahu, õiglane ja püsiv rahu on võimalik minu piirkonnas ja et meil on vaja seda, et Euroopa annaks oma panuse selle saavutamiseks. sajandeid on Kaukasuse mäed olnud geopoliitiliseks mõistatuseks, kummaliseks paradoksiks, piirkonnaks, kus isikud ja hinged on olnud vabad, aga kodanikud on olla, olnud alla surutud, kus kultuurid on olnud sallivad, aga valitsused on loonud kunstlikke lõhesid, kus äh, inimesed on alati sügavalt tun-, tundnud end eurooplastena, aga kus impeeriumid on püstitanud äh, müüre ja muutnud Euroopa kaugel asuvaks miraažiks, kus inimesed on püüd-, püüdnud rahu poole, aga tundub, et äh, sõda on olnud vältimatu. ma olen tulnud siia selleks, et öelda, et need ajad tuleb jätta selja taha ning koostöö peab äh, olema ülimuslik rivaliteedi suhtes. austatud daamid ja härrad, Euroopa Parlament on selline äh, lootuse sümbol, mis näitab, et ka kõige õudsematest konfliktidest on võimalik äh, üle saada ja rahu on väärt poliitilist äh, riski. vaprad juhid on näidanud, et on võimalik ambitsioonikaid projekte ellu rakendada, vaatamata kõigele, ja ehitada üles Euroopa Eh, siin parlamendis ei ole eh, jagatud eh, inimesi rahvusteks, vaid fraktsioonideks ja siin ma tahaksin tsiteerida rahvusvahelisel rahukonverentsil Viktor Hugo välja öeldud. lubage tsiteerida. kord saabub päev, kui te kõik, kogu kontinendi rahvad, ilma et te kaotaksite oma kauni eripära, sulandute ühte ja moodustate Euroopa vennaskonna. saabub päev, kui pole muid lahinguvälja kui need, mis avanevad kaubaturgudele ja need, kus võitlevad ideed. saabub päev, kui üldine hääleõigus asendab kuulid ja pommid, kus äh, auväärne arbiiter on suveräänne Euroopa senat sarnaselt Inglismaa parlamendile nii nagu riigipäev Saksamaal ja Rahvusassamblee Prantsusmaal. enamus Hugo kaasaegsetest pidas teda lapsikuks unistajaks, kui ta pidas selle kõne rohkem kui sada aastat tagasi ja kulus rohkem kui kaks maailmasõda, et ajalugu võtaks tema häält kuulda. daamid ja härrad, on ülim aeg, et Hugo sõnu kuuldaks ka minu regioonis. This on tõesti viimane aeg, et see vendluse hääl eh, saaks ülimuslikuks eh, kahurikõmina ees. Eh, on tõesti viimane aeg, et Euroopa rahu jõuaks ka Kaukaasiasse. ning meie, poliitilised juhid, vastutame selle eest, et me töötaksime välja julgeid algatusi, et see tõesti ka ellu rakendada, austatud daamid ja härrad, seitse aastat tagasi rooside revolutsioon mm, algatas uue tee Gruusia jaoks liitumaks Euroopa rahvaste perega. kahekümne kolmandal novembril kaks tuhat kolm sajad tuhanded kodanikud kõikidest piirkondadest, uskudest, sotsiaalsete taustadega erinevad inimesed tulid tänavatele, mitte ühtegi mm, akent ei purustatud, mitte midagi ei varastatud, tuldi tänavale selleks, et kukutada korrumpeerunud aegunud režiim Nad algas, algatasid selle, mida mõned nädalad tagasi eh, ehm, Econo-, Economist eh, kutsus vaimseks revolutsiooniks, selleks, et üle saada mm, kommunistlikust režiimist. Mm, selleks, et valida poolt eh, selle vahel, mida võiks kutsuda ühelt poolelt Václav Haveli ja teiselt poolt Slobodan Miloševitši pooleks. taheti üle saada lõhedest, korruptsioonist, vertikaalsusest, bürokraatiast, küünilisusest, mis märgib Nõukogude Liitu ja seda režiimi. seitse aastat tagasi, austatud daamid ja härrad, sai Gruusia ametlikult sõltumatuks riigiks, aga endiselt kehtis seal hirm ja vihkamine tihtipeale olid eh, endiselt need nõukogulikud piirid alles, vaid vaimne revolutsioon võib tõesti mm, kutsuda esile tõelise Euroopa Liiduliku pöördus, mm, ümberkujunemise ja see on see sõnum, mida eh, grusiinid tahame tuua sellesse piirkonda, ehm, muutus, muut-, muutes Gruusia reformide laboratooriumiks me kaasasime kõiki, kõiki kodanikuühiskonna gruppe, ka opositsioonierakondi, selleks, et üle saada korruptsioonist, kuriteost ning muutuda euroopalikuks demokraatlikuks riigiks. austatud daamid ja härrad, Nõukogude Liit võttis aluseks põhimõtte jaga ja valitse. loodi kunstlikke ähm, piire rahvaste vahel. püüti luua selline äh, poliitika, mis kehtestaks äh, vihkamist, hirmu, rivaliteeti, manipuleerimist. ja, ja see selgitab ka seda, miks äh, nii Balkani riikides kui Kaukaasias varasemad kommunistlikud juhid nii kergesti muutusid natsionalistideks, seda ka Ida-Euroopas ja Venemaal. seitse aastat tagasi Gruusias püüti kasutada ära ka äärmuslikke võtteid selleks, et kasutada ära eh, riigi nõrkust tol ajal. Eh, meie leidsime, meie esimeseks ülesandeks oli luua üles eh, multikultuurne ühiskond, tagada täielik detsentraliseerimine. seitse aastat tagasi Gruusias kõik oli koondunud pealinna, me viisime ellu detsentraliseerimisprogrammi ning hakkasime tugevalt investeerima ka piirkondlikesse infrastruktuuridesse ja selle tulemusena mahajäetud piirkonnad muutusid arengumootoriks. selle asemel, et äh, kasutada vertikaalset võimu, me püüdsime valitud piirkondlikele omavalitsustele anda pädevusi järk-järgult üle. näiteks hiljuti äh, maikuus valiti esimest korda otse valimiste käigus Tbilisi linnapea ning põhiseaduskohus on viidud eh, Batumi linna, parlament Kutaisi linna. Nõukogude Liit kujutas endast ainult kontrolli, korruptsiooni ning liiga suurt ja ebatõhusat riiki. meie esimeseks sammuks oli laiali saata KGB, eh, vallandada kogu politseijõud, samuti ka eh, tolliametnikud, maksuametnikud ning avada ka meie majandus ja meie haridussüsteem. seda võib kokku võtta nii-öelda ühe sümboliga, eh, mis oli ka eh, iga Gruusia lipu kõrval, me püüdsime sinna kõrvale eh, tõmmata ka Euroopa lipu, et edendada euroopalikke põhimõtteid. loomulikult me oleme teinud vigu, meil on olnud oma puudusi, aga nii nagu äh, Euroopa eh, kosmopoliitsuse suur leiutaja, minu üks eh, lemmikfilosoof eh, Immanuel Kant ütles, et ei ole võimalik olla valmis olema vaba enne, kui tegelikult ollakse vabad. see, mida Immanuel Kant mõtles, austatud daamid ja härrad, on see, et ei ole ette võimalik teada, kuidas valitseda ja kuidas vabalt käituda inimesed saavad õppida oma edust ja oma vigadest. ka meie oleme teinud vigu ja me oleme nendest õppinud, aga me oleme ka näinud suurt edu. maailmapank nimetas Gruusia maailma eh, kõige eh, paremaks reformijaks viimase viie aasta jooksul ja nüüd me oleme kaheteistkümnendal kohal maailmas äritegevuse vabaduse eh, seisukohalt ja number üks Ida- ning Kesk-Euroopas me oleme teinud väga palju tööd selleks, et võidelda, võidelda korruptsiooni vastu rohkem kui ükskõik milline teine maailma riik aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat üheksa, mida on öelnud Transparency International. nii et ähm, ma tõesti, mul on väga hea meel, et me oleme saavutanud äh, need äh, nii-öelda kohad, kuna see näitab, kuidas me oleme sotsiaalselt ja moraalselt eh, suutnud oma riigi ümber korraldada, kuidas me oleme saavutanud eh, sellise vaimse revolutsiooni. Eh, ka meie kodanikud näevad, arvustavad ja tihtipeale kritiseerivad meie riiki kui euroopalikku demokraatiat ja, ja see on läinud palju kaugemale, kui seda nägid ette need erakonnad, kes juhtisid rooside revolutsiooni. mitte keegi ei oma sellist revolutsiooni ega suuda ka seda alla suruda. ning eh, ka institutsioonid on muutunud järjest poliitilisemaks, eh, populaarsemaks võrreldes erakondadega. näiteks eh, viiel protsendilt on usaldus kaheksakümne kuue protsendini jõudnud ja seda ka eh, presidendi, parlamendi puhul. nii et eh, trend on olnud täiesti vastupidine, kui, kui me nägime seda varem, institutsioonid on tihtipeale eh, palju populaarsemad ja, ja palju usaldusväärsemad kui eraldiseisvad isikud. loomulikult on siin väga palju vaja veel ära teha ja jätkata te reforme, me teame, et demokraatia on tegelikult alati midagi sellist, mis pidevalt edasi areneb mis on pidevas arengus. loomulikult, austatud daamid ja härrad, mitte kõik ei tervitanud demokraatiat, meil olid opositsioonijõude, kes endiselt leidsid, et, et Nõukogude Liidu kokkulangemine, varisemine oli kahekümnenda sajandi kõige suurem katastroof. kehtestati äh, meie riigile täielik embargo aastal kaks tuhat kuus, kodanikke deporteeriti, korduvalt on meie territooriumi pommitatud ning eh, aastal kaks tuhat kaheksa alustati eh, invasiooni. Eh, praegusel hetkel on endiselt kakskümmend protsenti Gruusia territooriumist okupeeritud, mis on jämedalt vastuolus rahvusvahelise õigusega ja kaheteistkümnenda augusti vaherahu kokkuleppega, mida aitas minu hea sõber Prantsuse president Nicolas Sarkozy vahendada. endiselt on Gruusias kuni viissada tuhat sisepõgenikku ja pagulast kes kannatavad sellise imperialistliku mentaliteedi tõttu, mille tõttu alustati kahekümne esimese sajandi alguses etnilist puhastamist ja uuesti Berliini müüri ülesehitamist minu riigis. kuidas meie oleme reageerinud sellistele agressioonile? me oleme täielikult kinni pidanud vaherahulepingust ja läinud isegi kaugemale endale võetud kohustustest, vaatamata sellele, et Venemaa ei ole sellest kinni pidanud. möödunud augustikuus Hans-Jörg Haaber, Euroopa Liidu järelevalvemissiooni juhataja, avalikult kiitis Gruusiat vaoshoitluse ja kaasamisstrateegia eest, kutsudes seda konstruktiivseks ühepoolsuseks. samas, kus viiekümne kilomeetri kaugusel meie pealinnast on endiselt meile suunatud raketid ja tangid, paljud valitsused sellises olukorras käivad välja piiramisrõngas oleva rahva kaardi ja mm, mm, hakkavad alla suruma opositsiooni, kutsudes üles eh, ühiskonna sidususele. Ehm, meie ei ole seda teed läinud. Ehm, me ehitame endiselt üles avatud demokraatiat, seistes püssipalge ees. Ehm, me oleme hakanud üles ehitama eh, väikest kuurat linna Angaaliat, oleme seal ehitanud eh, uut turismi piirkonda ilusate hotellidega, ilusatel liivarandadel, on neid, kes on öelnud, et me peaksime peatuma ja ootama ära selle, kui olukord on lahenenud, kui pind on kindlam, et alles siis hakata ehitama, kui ohte on vähem. meie filosoofia on täiesti vastupidine. me ehitame hooneid mitte sellepärast, et nad on kindlal pinnal, vaid seetõttu, et nende ehitamisega me muudamegi pinna kindlaks Anaklias eh, algasid ehm, arendustööd aastal kaks tuhat viis, eh, pärast seda, kui konflikti käigus oli eh, juba kaks korda nii-öelda see maha lõhutud üheksakümne kolmandal ja üheksakümne kaheksandal aastal ja ka kahe tuhande kaheksandal aastal toimus seal täielik häving, hävitati hotellid, kohvikud ja kõik, aga nädalate jooksul algas uuesti ülesehitamine ehm, Aleksander Kalitš, suurepärane Vene dissident, luuletaja, mm, kirjutas äh, Gruusia äh, kohta. ütles, et äh, kodumaa on ohus, tankid on nii-öelda vallutanud territooriumi. jälle tsiteerin vene keeles ah ты отвечаешь шуткой на злословие, which is roughly translated splendid and proud country. Öeldes, mm, et eh, suurepärane uhke riik, eh, te vastate mudaloopimisele naeratusega. viimasel korral, kui ma külastasin Anakliat, nägin ma tervet rida diskoteeke, mis oli rahvast täis, nii nagu see on igal pool Euroopas, noored tantsivad, nii nagu nad seda teevad ka Ibizal ja Santurpeesil ainus erinevus oli selles viimases diskol, mis oli rannal, seal kõrval on just nii-öelda müür, mis eraldab neid okupeeriva ehm, jõu nagu peakorteriga. ja lubage küsida, mis on veel absurdsem kui Musta mere liivarandal, rannal järjekordne Berliini müür nii et austatud daamid ja härrad, rahu on meie ülim huvi. ja me oleme veendunud, et rahule ei ole alternatiiv, alternatiivi, kui me ohustame rahu, siis me seame ohtu kõik, mille me oleme saavutanud ja soovime saavutada tulevastel aastal, aastatel. ma püüan siin eh, tulla välja algatusega lootuses, et eh, te meid toetate enne seda, kui ma siia tulin, mõtlesin ma asja üle tõsiselt järgi, konsulteerisin ka oma Euroopa-Ameerika liitlastega, inimestega piirkonnas eh, ning eh, Gruusia valitsus eh, on juba endale võtnud kohustuse pidada kinno kaheteistkümnenda augusti vaherahust ning on keelanud jõu kasutamist. aga selleks, et seda vaherahu säilitada, oleme võtnud endale algatuse mitte Gruusia poolt kasutada jõudu selleks, et nii-öelda lükata, lüüa tagasi Vene okupatsioon ning vabastada kõik Gruusia territooriumid. ja ainult rahumeelseid vahendeid kasutame me selleks, et üle saada okupatsiooni jõust Ehm, isegi kui eh, Vene pool eh, rikub inimõigusi, eh, säilitab Gruusia vaid enesekaitseõiguse juhul, kui me satume uuesti rünnakute alla. me oleme saatnud ÜRO peasekretärile kirja ning OSCE peasekretäri kirja, kus me ütleme selgelt välja, et me võtame endale kohustuse mitte kasutada jõudu selleks, et taastada kontrolli meie ebaseaduslikult eh, lõhestatud maa üle. isegi vaatamata sellele, et ÜRO harta kohaselt me võiksime seda teha ning eh, siin ma annan teile tõotuse, eh, annan sellise ühepoolse deklaratsiooni rahvusvahelise õiguse alusel esindades riiki, kus on eh, viissada tuhat sisepõgenikku ja pagulast. ma jätkan seda konstruktiivse ühepoolsuse poliitikat ning püüan edendada sügavat ja laiahaardelist dialoogi oma Vene vastaspoolega. loomulikult jätkan osalemist Genfi läbirääkimistel, aga eh, meil on äh, vaja tõepoolest algatada poliitiline dialoog ning äh, rahvusvaheline üldsus äh, peab tegema selgeks Venemaa juhtidele, et, et praegune olukord on ebaseaduslik ja ei ole jätkusuutlik. ja seetõttu me palume, et, et, et Vene sõjavägi Gruusia rahvusvahelise piiri äh, äärel, äh, ääres, et seda peetakse ebaseaduslikuks äh, suveräänse territooriumi okupeerimiseks. paljud Euroopa riigid ja USA on seda juba niimoodi teinud. mis see muu saab olla, kui on saadetud teie territooriumile tankid, raketid, kus okupeeritud territooriumilt on pidanud põgenema sajad tuhanded Gruusia kodanikud, milleks muuks saab seda nimetada kui etniliseks puhastuseks. ja miks sellisel juhul peaks mitte seisma selle eest, et inimesed saaksid pöörduda tagasi oma koju. austatud daamid ja härrad, igasuguste sõjaliste konfliktide puhul on esimeseks ohvriks alati tõde. ja kui e-, Euroopa sõbrad ei levita tõde, ei räägi sellest, mis vastab tõele, siis kes teine seda saab teha? nii et tõepoolest me, kogu meie piirkond, kogu meie piirkonna rahu ja stabiilsus sõltub teie tegevusest. austatud daamid ja härrad, tahaksin veel kord parafraseerida ehm, Victor Hugo'd, et me peame eh, kahurid asendama ümarlaua läbirääkimistega. on aeg ehm, teha tööd selleks, et eh, üle saada sõdadest, et ei tekiks eh, meil veel ühte Tšetšeeniat. on aeg öelda, et et on aeg kätte jõudnud, kus inimestel ei peaks oma rahvuse põhjal olema vajadust lahkuda oma kodudest, nii nagu on juhtunud meie piirkonnas, minu riigis ja paljudes riikides meie piirkonnas. tuleb tagada, et venelased veel kord seda toime ei paneks. võja, sõja tulemused on kohutavad meil on vaja üles ehitada vaba demokraatlik riik, milleks annavad meie kodanikud oma panuse. see on see ambitsioon, millest me mitte kunagi ei loobu, et taasühendada rahumeelsete vahenditega oma riik, vaatamata sellele tohutule survele ja korduvatele ähvardustele Moskvast. ja paljude tekitades viha, näitab see, et endised äh, Nõukogude rahvad on ähm, tugevaks muutunud vaatamata nendele suurtele tõketele, mida nende teele on pandud. aga äh, kindlasti ei ole võimalik äh, Nõukogude Liitu taastada. austatud daamid ja härrad, me oleme oma valiku teinud. nii et kahurid ei saa ajalugu muuta ja on aeg üle saada imperialismist, üle saada rahumeelselt ja seetõttu ma kutsun üles Vene võime langetama valik tuleviku jaoks. Nad on mänginud väga suurt rolli meie piirkonna kujundamises. meid tuleb aktsepteerida kui partnerit, ka mina tahaksin Venemaad vaadata kui partnerit, mitte kui vaenlast kõik tahaksid näha Venemaad kui riiki, mis peab kinni rahvusvahelistest õigusest, äh, austab inimõigusi ja seetõttu ma tugevalt toetan Euroopa ja Ameerika juhtide jõupingutusi kaasata äh, Venemaad konstruktiivsetesse suhetesse. meie konflikt ei, ei ole kuidagi selle teel, ma ütlen venelastele, et nad on alati teretulnud Gruusiasse partnerina, turistina ettevõtjana, ajakirjanikuna, sõbrana, aga mitte okupatsiooniväena. Ladies and gentlemen, I would like to daamid ja härrad, ma tahaksin lõpetada oma kõne Gruusia Vabariigi esimese presidendi sõnadega Jordaania, nagu te teate, Gruusia Demokraatlik Vabariik kuulutati välja juba tuhande üheksasaja kaheksateistkümnendal aastal. ja me oleme tõesti uhked selle üle. me oleme taganud naiste õigused, sotsiaalsed õigused põhiseaduse järgi. mõni päev enne, kui äh, Nõukogude armee tungis Gruusiasse, Jordaania selgitas, et meie kuulume Euroopa rahvaste peresse, meie kultuur on rohkem kui kaks tuhat aastat vana, me anname oma panuse, oma kultuuri, oma rikkuse, demokraatliku süsteemi ja me soovime, et Venemaa liiguks samuti koos meiega äh, Euroopa suunas. ja muide, äh, täna esitame teile samasuguse sõnumi äh, Äh, armastuse sõnumi, usun, et ta, ajalugu on andnud meile uusi võimalusi ja me tahaksime need ära kasutada selleks, et edasi viia oma Euroopa saatust. The... Teie sõnum täna, härra president, on väga tähtis meie kõigi jaoks. aga see on ka oluline OSCE tippkohtumise jaoks, mis toimub Astanas nädala pärast, esimesel-teisel detsembril. see sõnum oli eelkõige tähtis teie regiooni jaoks Lõuna-Kaukaasia, Põhja-Kaukaasia, Kaukasuse jaoks. meie oleme alati teadnud, et te olete vaprad ja nüüd saame öelda ka, et te olete ettevaatlikud ja julged. julgus ja ettevaatlikkus peavad alati käsikäes käima. tänan, president!